selleks on Iraagi teema, äh, naiste röövimine ja väärkohtlemine. palun äh, pidage meeles, et me peame olema äh, kõneajast kinnipidamisel väga ranged me peame eh, mikrofoni ära võtma eh, inimestelt, kes ületavad oma kõneaega, ma arvan, et see on täiesti mõistetav, sellepärast et eh, meil on üle kaheksateistkümne kõneleja nimekirjas ja meie aeg on väga piiratud. kõigepealt annan sõna härra Campbell Bannemanile üheks minutiks, palun suur aitäh, lugupeetud president äh,. olen Iraagi suhete delegatsiooni juhte ja seetõttu ma tervitan Iraagi uue ühtsuse valitsuse loomist ja äh, väljendan delegatsiooni toetust äh, sellele valitsusele nende püüetes üles ehitada paremat ühiskonda, mis, kus kaitstakse ka naiste õigusi. ma mõistan äh, igati hukka barbaarsed tapmised, röövimised, vägistamised ja piinamised, mille ISISe võitlejad on Iraagis toime pannud. sellised tegevused on sõja sõjakuriteod ja inimsusevastased kuriteod. Need terroristlikud äh, teod äh, tüdrukute ja naiste vastu, mille on äh, Islamiriik ja teiste, teised sellega seotud organisatsioonid toime pannud, on ebainimlikud. Need on suunatud olnud ka etniliste ja religioossete vähemuste juurde, jesiidide ähm, ja teiste vähemuste ähm, suunas on need ka olnud. pealesunnitud abielud, seksuaalorjus, soopõhine vägivald naiste ja tüdrukute vastu Iraagis, mille on toime pannud ISIS, näitab seda kõike ka. Eh, kõnelejad katkestatakse. president ütleb, et kõnelejal oli üks minut. härra Castaldo, teil on rangelt üks minut aega suur aitäh, kallid kolleegid, ISIS on äh, loonud äh, süstemaatilise inimõiguste rikkumise mudeli. tegemist on täielikult perversse projektiga. Nende ohvrid äh, on osa sellest, mida nad püüavad väljapoole näidata, nad on uhked selle üle, mida nad teevad ja naised maksavad selle eest kõrget hinda. kaks äh, Iraagi parlamendi endist äh, Äh, saadikud Mosulis on kõrget hinda maksnud, nad ei halasta isegi lastele, mis maailmas me elame, kus äh, igapäevaselt toimuvad vägistamised äh, ja vägistatakse isegi kaheteistaastasi lapsi ähm, ähm, vägistamine on odavam kui keemiarelvad ja muud relvad, sellepärast et see hävitab inimese ihu ja hinge mm, mm, kui meie toetame neid, kes kasutavad vägistamist relvana, siis oleme ka meie süüdi. Äh, me oleme ka süüdi siis, kui me kasutame suuri sõnu ja midagi reaalselt ette ei võta. suur aitäh, härra Helen Smith, teil on üks minut president, president, suur tänu äh, selle minuti jooksul, mis mulle on eraldatud, anda tast parima, et anda ülevaade kohutavast olukorrast Iraagis, on oluline meenutada, et sekkumine Iraaki kujutas endast katastroofilist läbikukkumist lääne äh, kogukonna poolt ja need, äh, kes äh, selle süüdi on, peaksid langetama pea häbis, naised kannatavad, mehed kannatavad, lapsed kannatavad ja selles resolutsioonis me anname ülevaate sellest kohutavast olukorrast, eriti naiste olukorrast. mul on paar ideed sellest tekstist, mida ma kõrgelt hindan, näiteks lõige kaksteist, kus räägitakse kaitsevajadus LGBT rakendus, kolmteist räägib ÜRO seoses äh, Julgeolekunõukogu resolutsiooni kolmteist kakskümmend viis äh, vajadused äh, elluviimises selleks, et on vaja olukorda Iraagis naiste ja tütarlaste jaoks paremaks mõõda. meie ees on vastutus Iraagi naiste, meeste ja laste eest, et me ei astu tagasi ja püüame teha kõik selleks, et nende olukord paraneks. suur tänu. härra Josef Weidenholzer, poolteist minutit Äh, nagu on kuulda Põhja-Iraagist tuhanded, et tuhandeid naisi ja lapsi peetakse vangistuses, tundub, et me oleme tuhandeid aastaid tagasi läinud ajas, et inimõigusi ei ole, ei ole olnud Haagi sõjakurjategijate konven-, sõjavangide konventsiooni või muid selliseid asju. tegemist on ideoloogiliste ekstremistidega, kes eiravad kõike, kõiki äh, tsivilisatsiooni edusamme kõige rohkem kannatavad äh, jesiidide naised ja tüdrukud. ta-, tuhanded, tuhandeid peetakse kinni, võetakse ära nende Neid kasutatakse ära seksuaalselt, paljud äh, sunnitakse su abieludesse ja müüta-, müüakse orjadena. me ei tohi äh, seda aktsepteerida, me peame neid inimesi aitama, me oleme teinud oma resolutsioonis ettepanekuid ja me loodame anda panuse sellesse, et äh, rahvusvaheline üldsus äh, äh, rohkem teeb selleks, et lõpetada ära selline barbaarsus? suur tänu. aitäh. kahe päevaga oleme Äh, tegelenud nende äh, kohutavate teemadega, mis praegu meid, äh, meie probleemiks on. eile Denim Kwenge rääkis meile Kongost, täna me räägime sellest, mis toimub Iraagis naiste ja lastega ja see on täiesti ebaaktsepteeritav. röövimine, orjastamine, vägistamine naiste ja laste suhtes, see on täiesti kohutav. jesiidide naisi müüakse müüakse Mosuli turul. selliste kohutavate sündmuste ees meie eh, mõistame oma resolutsioonis sellised eh, rünnakud eh, hukka ning nõuame, et komisjon ja liikmesriigid võtaks meetmeid selleks, et muuta seda kohutavat olukorda, milles on Iraagi ja Süüria naised ja lapsed, aga minu jaoks on kõige olulisem see, et me nõuame Iraagi valitsuselt, et nad ratifitseeriks Rooma statuudi, selleks, et äh, rahvusvaheliselt oleks äh, võimalik äh, kohtusse alla anda need inimesed, kes selliseid asju teevad. aitäh ja nüüd saab sõna härra Kousu Perui. inimesed kannatavad kohutavalt ja mitte ainult ISISe terroritegude all, vaid siin on tegemist ka sellega, et kahe tuhande neljandal aastal, kui et et naiste õigusi ei tunnustata, vaid neid vaid valitsevad usujuhid, kes üritavad kõike eh, reguleerida ususeaduste kaudu. me ei tohi hukka mõista mitte ainult islamiriiki, vaid ka teisi ja kõiki neid eh, seadusi, mis äh, diskrimineerivad äh, Iraagi naisi. me peame toetama seda resolutsiooni ja üheks minutiks saab sõna härra Kelam. doktor Mukwege yesterday concluded. Äh, doktor Mukwege eile ütles naised, nende keha on muutunud lahinguväljaks ja sõjainstrumendiks kahjuks ja mitte ainult Aafrikas Iraagis. islamiterroristid on poole aasta jooksul tekitanud katastroofiliste ähm, mastaabiga kriisi ja on sundinud äh, riigis äh, põgenikke kümnete tuhandete esimese viis kuni tuhat, viissada kuni tuhat naist hoitagi ajutistes äh, äh telkides, et islami võitlejad saaksid ehm, oma seksuaalseid kirdesid rahuldada. me kutsume üles tagama nende põhiõigused eh, julgeoleku ja vabaduse mitte odjusele. ja eriti meetmed on vaja eh, traumeeritud naiste toetamiseks, eriti jesiidi naistele, anda neile nii meditsiinilist kui psühholoogilist abi ja selleks on ka USA ja rahvusvahelise kogukonna algatusi võitluseks islami võitlejate vastu. härra Sean Kelly, üks minut on raske lugeda seda resolutsiooni, see ajab südame pahaks, arvestades seda, et kahekümne esimesel sajandil, nagu selles on kirjas, toimub endiselt füüsiline ja seksuaalne kallaletung, äh, orjastamine, äh, inimkaubandus, sunniabielud, naisi ja tütarlapsi müüakse turgudele ja neile pannakse hinnasildid külge, et ostjad saaksid läbi rääkida. ja siis isehakanud kohtud, mis äh, mõistavad naised surma, surma äh, täiesti kahtlaste aluste ja nad tulistavad neid pähe. on aeg, et rahvusvahelisel tasandil kehtestatakse uut kord ja tuleb kuskilt see punane joon tõmmata, tuleb kuidagi sekkuda, et päästa äh, äh, naiste elu ja väärikus. ja kõige kiiremat tähelepanu vajab talv hiljuti siseriiklike põgenike jaoks ja ma loodan, et me suudame kiiresti midagi ette võtta selle jaoks. suur tänu! Eduard Martin, üks minut. härra president, olukord, milles on Iraagi naised ähm, ise äh, välja kuulutatud islamiriigis, on dramaatiline. vaja on re äh, reageerida, sellepärast tegemist on raskete inimõiguste rikkumistega, tegemist on sundabielude äh, vägistamiste äh,, orjaks müümistega Mosuli turul ähm, äh, määratud hindadega, kui nad on äh, noored, siis nad maksavad veelgi rohkem. praeguseks on kadunud väga paljud jesiidi naised ning äh, eelkõige on sihiks võetud need äh, naised, kes on rahvusvähemuste esindajad. naised on sõdades alati esimesteks ohvrid ja selle resolutsiooniga Euroopa Parlament saalab välja tugeva hukkamõistma sõnumi. see resolutsioon saadetakse kõigile rahvusparlamentidele, nõukogule, ähm, välisministritele ja kõrgetele, kõrgele esindajale. ma lõpetuseks tahaksin rääkida ka olukorrast Euroopas ja nüüd saab sõna härra Tšernetski üheks minutiks. härra Richard Tšernetski, üks minut president, daamid ja härrad, tänan ärgem räägime enam äh, äh, ja ka tõmmakem äh, jooni liiva, sest äh, need liiva tõmmatud jooned on juba Islamiriigi poolt korduvalt üle trambitud. meie poliitikud peaksime rääkima tõsidest vigadest, mille on toime pannud Iraagi ametivõimud ja meie siin läänes kuna Iraagi ametivõimud on olnud passiivsed ja abitud, selle tulemusena on tekkinud selline olukord, mis on nüüd levinud Iraagi mitmetesse piirkondadesse. me peame protestima, kuid me ei tohi piirduda ainult sõnalise protestiga, me peame otsustavalt tegutsema Euroopa Liiduna, arvestades seda, mis toimub seal Äh, see viib meid paarsada aastat ajaloos tagasi ja see ei ole kohane kahekümne esimesele sajandile. me peame äh, avaldama survet nõukogule otsustava tegevuse äh, elluviimiseks. järgmisena härra proua Sakov Rahva. president, enne kui ma alustan, palun Äh, meenutan teile, et mul on minut ja kümme sekundit aega, nii nagu kõigil teistel kolleegidel, see on minu jaoks oluline. kolleegid. ja ärge palun lühendage minu kõneaega, president. me peame kella uuesti käivitama kolleegid, ma olen selle parlamendiliige olnud viis aastat ja selle aja jooksul me oleme koostanud resolutsioone, milles mõistame hukka tsiviilisikute, naiste, laste äh,, äh religioossete vähemuste piinamist ja vägivalda nende vastu me oleme neid hukka mõistnud, kuid meil pole poliitikat, et seda ellu viia. me räägime Iraagist, me pommitasime seda, me siis tungisime sisse, me jagasime selle ja nüüd me ootame selles kaoses, mille ise me loonud, et inimväärikust austatakse kuid see saab teoks ainult siis, kui me täidame võetud kohustused, see saab teoks ainult siis, kui me suhtume asjadesse nii, nagu on, kui palju maksab üks elu naftabarrelina, äh, kullauntsina, äh, kuupmeetri gaasina, kui palju äh, on need elud väärt näiteks börside, kui me anname ausad vastused neile küsimustele, siis võib-olla äh, Äh, loome ka selle maailma ja inimestele lootust äh, Ukrainas, Palestiinas, Iraagis, see on pikk nimekiri, see pikeneb veelgi, äh, niikaua kuni me tegutseme ainult väikesel viisil. proua Lokbiiler, üks minut. härra juhataja, me eile kuulsime härra doktor Mukwegelt väga õudseid kirjeldusi seksuaalvägivallast Kongos, ta kordas, et need süstemaatilised vägistamised sõjas on ähm, asi, mida tuleb pidada sõjarelvaks. täna me pöördume teistsuguse äh, sõjarelva vastu, mis on aga sama hävitav äh, naistele ja tüdrukutele. juba äh, septembris jõudsime, jõudsid meieni kuuldused sellest, et süstemaatiliselt Äh, koheldakse halvasti jesiidi perekondi. Äh, naised ja tüdrukud äh, eraldatakse perekondadest, kohati sunnitakse abielluma, vägistatakse. see seksuaalvägivald on osa IS-i strateegiast, mis on samuti osa brutaalsest kampaaniast selleks, et hävitada mittemoslemid ja mittearaablased. ma tahaksin eriti esile tõsta seda, et Haagi tribunal juba kaalub seda, et hakata uurima mitte araablastest äh, islamiriigi võitlejaid, äh, kes äh, kuuluksid tribunali alla. sellest aga ei piisa, me kutsume üles Iraagi, Iraaki ratifitseerima kohe Ro Rooma statuuti. aitäh, härra Kuraa, palun ähm, pärast Amnesty Internationali viimaseid Amnesty Internationali viimased teated ütlevad, et Põhja-Iraagis on tuhandeid naisi, jesiididest naisi röövitud ja IS endiselt valdab seda territooriumi vägivaldsete meetoditega. soovitakse kõigile oma usku peale suruda Äh, naisi, tüdrukuid äh, allutatakse seksuaalvägivallale, tegemist on ekstremistlike rühmitustega, kes äh, on oma elust nõus loobuma selle ideoloogia nimel. islamiriik endiselt kontrollib seda territooriumi, tegemist on väga suurte inimõiguste rikkumistega tegemist on sõjakuritegudega ja inimsusevastaste kuritegudega, me peame võimalikult tõhusalt ja otsekohe sekkuma. härra, äh, äh, härra Ferrand aitäh, Iraak on praegu meie arutelu keskmes, aga tegemist on eelkõige teie ja teie sõprade vastutusega. kakskümmend viis aastat tagasi George Bush nafta nimel võttis vastu väga halva otsuse ähm, äh, minna sõtta äh, ilmaliku riigi vastu, kus oli tagatud usuline mitmekesisus. tegemist oli mm, sellise äh, Iraak, mis on tsivilisatsiooni häll, sellega langes täielikku kaosesse. tagajärjeks on see, et äh, nüüd on see langenud äh, kõige hullemate ideoloogiate äh, ohvriks ja paljud meist äh, osalesid selles kahe tuhande kolmanda aasta skandaalses operatsioonis, mida viisid läbi Bushi pärijad. praegu me mõistame hukka islamiriiki, mis nüüd on vallutanud Iraagi ja Süüria tänu Ara-, Ameerika toetusele ja Türgi osalemisele. Te toetate endiselt selliseid äh, rühmitusi, kes toetavad seda ideoloogiat Süürias, äh, Iraagis ja mujal. aitäh, äh, proua Geringer-Tödenberg. lugupeetud president, daamid ja härrad, me oleme tunnistajaks reageeriks agressiivsematele rünnakutele, mille paneb toime Islamiriik, me näeme vägistamisi ja muud sarnast ja see kõik on toonud kaasa tõsise humanitaarkriisi. naisi ja tüdrukuid koheldakse objektidena, neid sunnitakse abieludesse islamiriik on piiriülene nähtus ja see on suur mureallikas me peame kritiseerima ja võitlema ähm, mis tahes sellise, selliste kohutavate kuritegude vastu, nagu doktor Mukwebe ka ütles, siis vägistamine on kohutav relv, mida kasutatakse selleks, et äh, hävitada äh, inimolendeid. me peame äh, karistama neid, kes selle eest vastutavad ning me kutsume Iraagi ametivõime üles liituma rahvusvahelise kriminaalkohtuga, aitäh! suur aitäh! härra Belder, teil on üks minut. komisjon, for on drital eh, aspekt. lugupeetud eh, volinik eh, kahjuks me näeme väga kohutavaid tegusid. meil on vaja abiprogramme aida, aitamaks neid paljusid naisi ja tüdrukuid, keda ISISe võitlejad on vägistanud on äh, naisi, keda sunnitakse abieludesse, ähm, äh, inimõigusorganisatsioonid äh, peavad sekkuma, Iraagis on seadusandlust, kus ei ole enam abiellumiseks ähm, vanuse alammäära ette nähtud, ka üheksa-aastased võivad juba abielluda, Euroopa Liit peab tegutsema selles valdkonnas. Cette résolution see resolutsioon teoreetiliselt käsitleb naiste röövimist Iraagis. naised on halva kohtlemise osaliseks ja mitte ainult äh, islamiriigi poolt, ehkki äh, nende vägivald on kõige hullem. Äh, vägistamised, röövimised, sundabielud Äh, ja eelkõige äh, rünnatakse äh, kristlasi ja jesiide, mida ähm, nooremad need naised on, seda kallimalt neid müüakse, aga me käsitleme ainult osa probleemidest. Ähm, tuleb rääkida üldisest olukorrast Iraagis ning tervitatakse Ameerika sekkumistega, neil on oma osa selle riigi destabiliseerimises inimõiguste resolutsioone käsitletakse siin kojas järjest arusaamatumalt. lugege seda resolutsiooni. Te ei, seal ei ole kirjas kõiki asju, millest siin räägitud on. ja un minut. sõna mm, proua Moal. Egregio presidente, lo scorso venticinque novembre abbiamo celebrato ähm, härra president, kahekümne viiendal novembril me tähistasime rahvusvahelist äh, naistevastase vägivalla äh, lõpetamise päeva. aga tegemist oli tühjade sõnadega võrreld-, kui me mõtleme sellele, mis toimub Iraagis ja äh, mida teevad islami terroristid. Nai-, jesiidi naised kannatavad vägivalla, vägistamiste, sundabielude, seksuaalse kuritarvitamise ja mm, kohapeal hukkamiste all. ma mõistan hukka sel-, selle vägivalla ning ma nõuan, et liikmesriigid ja komisjon võtaks konkreetseid meetmeid selleks, et äh, tagada nende naiste põhiõiguste austamine. lisaks sellele ma loodan, et Iraagi valitsus muutub võimalikult ki-, äh, saab võimalikult kiiresti rahvusvahelise kriminaalkohtu liikmeks, see võimaldaks äh, inimesi vastutusele võtta nende sõjakuritegude ja, ja inimsuse vastaste kuritegude eest. aitäh, ma palun, et äh, need kolleegid, kes praegu saali sisenevad, teeksid seda vaikselt, sellepärast et meil on vaja veel kuulata volinik Stelianidest, kes lõpetab arutelu, teil on sõna. lugupeetud president, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, kallid kolleegid, mul on väga suur au äh, täna siin olla kõrge esindaja ja asepresidendi Frederica Mogherini nimel selleks, et rääkida ühest väga murettekitavast küsimusest. ka meie oleme šokeeritud nagu teiegi igapäevastest äh, kohutavatest teadaannetest, mis äh, on seotud ISIL-i poolse vägivallaga naiste suhtes ja teiste relvastatud rühmituste poolt toime pandud vägivallaaktide suhtes. see puudutab äh, röövimist, sundabielusid, vägistamist, sund tund äh, usuvahetusi, mis on suunatud just äh, kõige haava, haavatavamate inimrühmade vastu. Euroopa Liit äh, välisasjade nõukogu formaalsete järelduste raames on korduvalt vägagi tugevalt hukka mõistnud need kohutavad teod, ning äh, on nõudnud, et äh, nende kohutavate tegude toimepanijad äh, võetaks vastutusele ja seetõttu me toetame täielikult ÜRO inimõiguste ülemvoliniku tehtavat tööd, kes on käima lükanud uurimise, mis puudutab ISIS tegevust ja rikkumisi Iraagis. lugupeetud volinik, Äh, vabandust, äh, ma palun kõikidel kolleegidel äh, rahulikult oma kohtadele minna ja vaikselt olla ja kuulata volinikku, kes lõpetab meie arutelu, suur aitäh. ja Iraagi valitsus peab tagama selle, et kõik inimõiguste rikkumised saaks uuritud selleks, et oleks välistatud karistamatus ja selleks, et õigusriiklust austataks. see nõuab aga eh, kriminaalkohtusüsteemi reformi eh, ja ja eh, selleks on vaja, et inimõigusi austatakse. kõik inimesed peavad olema võrdsed seaduse ees, see põhimõte on otsustava tähtsusega ja väga kiireloomuline küsimus praegu äh, on paljud inimõiguste rikkumised, mis Iraagis on toime pandud, äh, inimsusevastased kuriteod ja seetõttu me äh, tungivalt soovitame mm, valitsusel vastu võtta Rooma statuudi või vähemalt aktsepteerida ähm, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu jurisdiktsioon praeguses olukorras Euroopa Liit on valmis jätkama toet toetust, toetuse andmist reformide läbiviimiseks, õigusriikluse tagamiseks Iraagis. ja äh, me oleme kümme miljonit andnud septembris ja lisaks sellele Euroopa Liit rahastab paljusid teisigi abiprogramme, mis on otsesemalt seotud just naiste kaitsmisega ja laste kaitsmisega äh, Nende hulgas on ka praegu käimasolev projekt, mille eesmärgiks on äh, äh, kaitsta naisi ning aidata äh, inimkaubanduse ja seksuaalvägivalla ohvreid lisaks sellele haavatavate gruppide kaitse, kaasa arvatud naiste ja laste kaitse, on Euroopa Liidu prioriteediks ähm, kahe koma ühe miljoni riigisiseselt ümber asutatud isiku vajadused on äh, väga äh, kiire loomuline küsimus, Euroopa Liit ei tohi oma püüdlusi vähendada, Euroopa Liidu tegevus äh, nõuab, kaas-, sisaldab meditsiinilist abi ja muud abi ka seksuaalkuritegude ohvritele tahaksin lõpetada öeldes, et Euroopa Liit jätkab Iraagi valitsuse toetamist praegusel raskel ajal ning äh, teeb kõik omalt poolt selleks, et äh, aidata äh, panna lõpp süütute tsiviilisikute kannatustele, kes kannatavad kohutava vägivalla käes, aitäh! suur aitäh, lugupeetud volinik, teile! ja ma äh, annan teile teada, et ma olen saanud seitse resolutsiooni ettepanekut, arutelu on nüüd lõpule jõudnud ning äh, hääletamine algab kohe. suur aitäh kõigile!